arvan, et ka sellega on meil võimalik juba oma häält kuuldavaks teha. suur tänu, rohkem vist kodukorda puudutavaid küsimusi pole, sellepärast läheme nüüd kodukorra juurde ja nüüd tuleme meie kodutute olukorda juurde Euroopas seoses külmalainega ning kõigepealt saab komisjoni nimel sõna volinik Barnier, palun. palun, proua äh,, härra volinik. suur tänu, härra president, daamid ja härrad Äh, austatud parlamendisaadikud, minu ähm, kolleegid komisjonist äh, härra Barroso ja härra Andor jagavad teie muret seoses ähm, äh, kodutute inimestega, kes kannatavad eriti praeguse külma laine all mitte keegi ei jää kindlasti külmaks nende inimeste suhtes, kes peavad need ähm, väga jahedad ööd veetma tänaval ja väga palju on neid inimesi kõikides Euroopa riikides, nii et teil on täiesti õigus tõstatada see küsimus tänasel täiskogul ja äh, me peame mõtlema sellele, mida me üheskoos saaksime teha äh, Äh, tegemist, kui inimene jääb kodutuks, see on sotsiaalse tõrjutuse kõige mm, äh, teravam näide. sekkub härra äh, president, üks moment, härra volinik. daamid ja härrad, äkki oleks võimalik, et oma eravestlusi peaksite siit saalist väljas vielen dank! suur tänu, äh, härra volinik. suur tänu, härra president. nagu ma ütlesin, nagu te kõik teate, need, kes võitlevad äh, kodutute inimeste õiguste eest, on peaasjalikult liikmesriigid äh, ja omavalitsused, nii nagu näiteks ka Strasbourg, kus me viibime, aga ka teistes liikmesriikides peab kohalik omavalitsus või siseriiklikud valitsused sellele reageerima. ja nad võivad teha seda üheskoos ja oma jõud mobiliseerida. kahe tuhande kümnendal aastal kutsub, vastu võetud direktiiv kutsub üles liikmesriike kujundama siseriikli-, riiklikke, regionaalseid ja teinekord ka kohalikke tegevuskavasid kodutute inimeste probleemide lahendamiseks ja nende olukorra parandamiseks on sõna otseses mõttes eluliselt tähtis, et liikmesriigid neid jõupingutusi jätkaksid, pööraksid sellele tähelepanu. ja minu meelest on väga oluline, et teie koda kutsub tänase debatiga üles jõupingutusi suurendama. kuigi Euroopa Liidu pädevus siin selles valdkonnas on piiratud, on meil siiski oma roll mängida, me peame meelde tuletama liikmesriikidele nende kohustusi ja toetama neid pikemas perspektiivis, me peame aru saama nende probleemidest ja peame kindlasti parandama neid instrumente, millega mõõdetakse sellist pro probleemi. näiteks nagu Euroopa programm Progress eh, on selles osas käivitatud uus uuring eh, ja me teeme se seega otseselt eh, koostööd liikmesriikidega kodutud inimeste probleemide lahendamiseks. Euroopa Arengufond, Euroopa Regionaalne Arengufond ja Euroopa Sotsiaalfond peaksid järgmisel finantsperioodil konkreetsemalt tegelema elamu ja, ja kodu, elamuprobleemidega ning kodutute inimeste raskustega. me peame leidma operatiivsed lahendused, aga peame tegema jätkuvat tööd selleks, et leida uusi lahendusi, eh, kuivõrd eh, ühiskond pidevalt uueneb. volinik Andor, minu kolleeg, Äh, on äh, käivitanud äh, juba uusi programme selles osas, näiteks võrdne ühiskondlik areng, näiteks läbi raudteeharta, kus on pööratud väga palju tähelepanu sotsiaalsele tõrjutusele see on nii-öelda sotsiaalse ja ühiskondliku innovatsiooni projekt, mis peaks äh, lootust andma äh, väga paljudele ja näiteks äh, pakkuma siis töökohta inimestele raudteejaamades. võib kasutada ka teisi meetmeid aga kodutud inimeste puhul on tõsiseks probleemiks see, et nad on muutunud ühiskonnas väga suureks stigmaks, me peame sellise asja vastu võitlema meil peavad olema sellised sotsiaalkavad, mis arvestaksid ähm, kõikide osapoolte võimaldatava lisandväärtusega, peaks arvestama sellega, mida on, äh, millist rolli on teha, mängida näiteks omavalitsustel valitsused, olgu tegemist siis regionaalsed või omavalitsused, mängivad kõik oma rolli iga päev äh, sotsiaalses Euroopas ja me oleme nendega koos äh, selles võitluses, äh, mida võiks nimetada siis solidaarsuse ülesnäitamiseks kodutute vastu komisjon üritab anda nii palju kui võimalik abi Euroopa Liidu poolt liikmesriikidele, see on üks tõsine oht, millega me oleme silmitsi. me oleme ka väga palju tähelepanu pööranud sellele, mida ütlesite teie oma resolutsioonis, mis võeti vastu eelmise aasta lõpus. eelmise aasta oktoobris võeti vastu sotsiaalkava, komisjon tegi ettepaneku uute vahendite kasutuselevõtuks, mis annaks siis äh, nii-öelda sotsiaalselt kohusetundlikul ettevõtetel oma eesmärke paremini täita ja eesmärgiks oleks see, et paremini vastaksid need äh, ettevõtted siis haavatavate inimeste äh, probleemidele. struktuurifondide parem ärakasutamine, reeglite lihtsustamine riigiabi puhul, sotsiaalteenuste puhul, mis on väga olulised äh, haavatavale inimgrupile ja teiseks siis lisatoetused riigi poolt läbi sotsiaaltoetuse, mis aitaksid Äh, siis samuti olukorra parendamisele kaasa. nii palju siis ma tahtsin öelda volinik Andor, Andori puhul poolt, äh, mul on väga hea meel, et te pöörasite meie tähelepanu sellele äärmiselt äh, raskele olukorrale suur tänu, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, enne kui me alustame arutelu, tahaksin teha ühe vihje, nimelt väga paljud kolleegid on soovinud vaba mikrofoni voorus sõna saada, aga tahtsin teile öelda, et päevakorras on paika pandud, et sõna saavad ainult äh, fraktsioonide esindajad, nii et üks inimene igast fraktsioonist, mul on kahju, aga vaba mikrofoni vooru siin ei toimu. nüüd saab Rahvapartei nimel nende esimees Joseph Tool, palun mikrofon, palun. mikrofon kõnelejale. kolleeg Tool. härra Tool, palun pange mikrofon sisse, nii saame teist paremini aru. suur tänu, äh, härra president, läheb tõesti paremini üle kuuesaja inimese on hukkunud külma käes üle Euroopa. Nad on olnud ka isolatsiooni ohvrid, see näitab seda, et äh, Euroopa ei ole mitte ainult mingisugune majanduslik masin, vaid ka Euroopa, mis peab üles näitama solidaarsust ja me peame üles näitama seda solidaarsust Äh, Euroopa toiduabiprogramm on praegu saanud äh, kõige vähem äh, vahendeid läbi terve oma ajaloo ja me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et need fondid ei väheneks. praegu on nad sattunud majanduskriisi kont-, pantvangiks ja ka mingisuguste juriidiliste kaalutluste pantvangiks. samas aga raisatakse Euroopas iga päev tohutut tohutus koguses äh, toiduaineid, näiteks nagu suurtest supermarketitest, kes lihtsalt viskavad äh, aegunud äh, tooted ära, me peame reageerima, üles näitama solidaarsust. ma tean, olles ise olnud ühe linna linnapea pikki aastaid, tean, et kohalikud omavalitsused äh, põrkuvad selle asjaga kokku esimesena. viimastel nädalatel on äh, välja kujunenud kohalikul tasandil väga olulised sotsiaalsed võrgud, äh, nad on olnud väga tõhusad ja meie peame reageerima omalt poolt Euroopa programmidega, toiduabiprogrammidega ja me peame toetama ühtset energiapoliitikat lõpuks ometi sest mida me täna Euroopas näeme? võetakse ära inimestelt gaas ja elekter, kellel ei ole raha selle eest maksta aga samas reageerime liiga aeglaselt äh, kõikides liikmesriikides selliste inimeste aitamisel äh, me peame lõpuks ometi sotsiaalkindlustuse käivitama Euroopas. igal aastal näeme me sedasama traagikat, me näeme, kui terav see probleem on. me saame aru sellest probleemist igal aastal, aga me peame andma ka vahendeid, peame aetama neid inimesi, kes nende eh, õnnetute inimestega tegelevad ja me peame neid selle eest eh, kõigest südamest tänama. suur tänu, eh, härra Tool, järgmisena saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna neljaks minutiks proua Guillaume. härra president, külmalaine, mis on tabanud Euroopast vi-, Euroopat viimastel nädalatel, on kaasa toonud äh, sadade inimeste hukkumise, enamus nende seast äh, aga kodutud inimesed. see on tekitanud äh, väga palju meelepaha inimeste seas, aga me teame, et inimesi, kes on tänavatel, on palju rohkem, jah, külm tapab, aga tegelikult miks need inimesed on tänavatel, sellepärast et neid on tabanud kriis, majandusraskused. Euroopas on kolm miljonit kodutut inimest, nende seas ei ole ainult need nii-öelda traditsioonilised kodutud, vaid rohkem, kõige rohkem on vanureid, noori inimesi, samuti naisi, üsna tihti on ka tööl käivad inimesed tänaval. majanduskriis on äh, võinud äh, väga paljud inimesed äh, väga sügavasse vaesusesse, perekond piirkondade lagunemine on samuti sellele äh, panustanud. me peame kõiki inimesi aitama, need on inim-, lisa-, kõik ei magagi võib-olla tänavatel, aga on palju inimesi, kes elavad hotellides, veedavad öösid autodes ja nii edasi, neid inimesi on palju ja palju me peame midagi ära tegema inimeste heaks, kellel ei ole kodu. Äh, nad ei ole kõik ühesed ja ühel põhjusel tänavatel, me peame reageerima kiiresti Äh, härra president ütleb, et kõneleja räägib liiga kiiresti, kõneleja vabandab. meie kohustus on äh, reageerida mitte ainult äh, õnnetuste puhul või praeguste külmalainete puhul, vaid kogu aeg me peame andma inimestele võimalused tänavatelt ära tulla, leida endale kodu. on täiesti selge, et kui me ei saa pakkuda neile taskukohast kodu, siis nad seda endale lubada ei saa ja satuvad uuesti raskustesse. me peame analüüsima, analüüsima seda, milleks need inimesed on sattunud raskustesse ja mida teha. see on kõik poliitilise tahte küsimused. härra volinik, meie parlament on mitu korda nõudnud teilt tõelist Euroopa kodutute strateegiat. ma veetan siin meie kirjalikule delegatsioonile aastal kaks tuhat kümme Tai ja Peresi raportit kahe tuhande üheteistkümnendast aastast selleks, et panna lõpp kodutusele Euroopas aastal kaks tuhat viisteist, see on väga ambitsioonikas eesmärk, mille täitmist me siiski loodame peame viidan ka kolleeg Tardeni raportile Euroopa vaesuse ja tõrjutuse vastase platvormile kolm korda oleme teilt jõudnud selle kodutute strateegia käivitamist, milleks, millel oleksid konkreetsed eesmärgid, kahjuks mul ei ole piisavalt aega, et neid eesmärke siin korrata veel kord, kus on see teekaart, millal nõuab äh, komisjon, et äh, valitsused äh, midagi ette võtaksid, annaksid selle jaoks vahendeid, mida lõpp, mis peaks siis juhtuma, et hakkaks midagi liikuma? me nõuame Euroopale platvormi tõelist platvormi vaesuse ja tõrjutuse vastu, praegu on see ainult sõna tasemel olemas, juures, mitte ühtegi eesmärki pole täi-, täidetud. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid on saavutatud ainult läbi kaasava majanduskasvu, aga kuidas me saame rääkida sotsiaalsest ühtekuuluvusest, kui väga palju inimesi on, elavad sotsiaalses, sotsiaalselt täiesti mitte öö, aktsepteerides tingimustes? ei ole vastuvõetav, et eh, majanduskriisi ajal Euroopa tegeleb ainult kasinuskavade ja järjest karmimate kavade vastuvõtmisega ja unustab ära need inimesed, kes on tänavatel. Euroopa Liit, eh, pole ime, et siis kodanikud ütlevad, et eh, päästab ainult pankasid. me peame võitlema hoopis sellise sügava vaesuse vattu, vastu ja me ei saa seda teha ainult sõnade tasandil tegemist on, me saaksime teha väga palju selle probleemi lahendamiseks, aga selleks on vaja tahet ja selleks on vaja konkreetseid samme selleks, et neid inimesi aidata, aitäh. proua Guillaume, te isegi ei täi-, kasutanud ära oma kõneaega. Teil oli kolmkümmend sekundit veel aega aga nüüd äh, meie õnnetu tõlkemeeskond ütleb, härra president, pidid teil järel, järel jooksma. nüüd saab sõna kolleeg Rinaldi liberaalide nimel. Alde kaks minutit signor presidente forse da un punto di vista provocatorio. suur tänu võib-olla tundub see provokatiivne aga me võib-olla peaksime üheminutilist leinaminutit pidama, et nendele kuuesaja mälestust austada, kuussada kodutut, kes kaotasid oma elu viimastel nädalatel külma tõttu. tavaliselt me austame siin leinaseisakuga väga äh, väärikaid isikuid, aga võib-olla nüüd esimest korda me oma leinaseisakuga saadaksime tugeva signaali. osalusdemokraatia instrumendid ja äh, õiguste kaitse. paraku need põhimõtted ei kohaldu alati ja kodutute eest ei hoolitseta piisavalt, ükskõik, kas on siis tegemist Euroopa Liidu kodanikega või mitte. tihtipeale on nii, et neid lihtsalt ei nähta, kuna nemad ei ole valijad. volinik Barnier eh, ütles ka, et need küsimused, eh, kodututega seonduv kuulub liikmesriikide pädevusse, aga tegemist on ju piirilise küsimusega ja see on meil kõikidel praegu väga teravalt silme ees. me oleme palunud, et Euroopa Komisjon teeks rohkem, kui progress programmi vallas on ette nähtud, meil on vaja rohkem rõhku panna sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning kodutute inimeste vaba liikumine peab olema ka tagatud. kas see on tagatud ikka või äkki liikmesriigid hoopis seavad piiranguid neile, sest nendel inimestel ei ole elamisluba alalist teises ja see minimaalne sissetulek Äh, mõnikord on saadetud teiste riikide kodanikud äh, tagasi ja jäetud nad äh, hädavalikest teenustest ilma. ma tahaksin teada, kas see kõik on ikkagi õiguslikult lubatud. sada seitsekümmend üheksa kilo toitu läheb igal Euroopa kodanikul aastas raisku. milline võiks olla Euroopa Liidu strateegia raisatud toidu vastu võitlemisel, mina arvan, et need teemad on ka väga tähtsad ning üks osa meie identiteedi ka seonduvast tänan, härra. ja nüüd roheliste minul saab kaheksa pooleks minutiks sõna Telli, eh, Karima Telli voilà. härra volinik, ma olen vihane. kaks aastat tagasi istus Belgia eesistumise ajal koos Euroopa konsensus, et hakata tegelema puuetega inimeste probleemidega. siin Euroopa Parlamendis kirjutati deklaratsioon, äh, sellele ei vastatud mitte kuidagi. mina olen ise kirjutanud resolutsiooni Euroopa kodutute inimeste äh, platvormi loomiseks, mitte keegi ei ole meile vastanud, see on olnud kõik täiesti mõttetu tegevus. ma olen vihane sellepärast ka, et nõukogu toolidel ei istu täna mitte ühtegi inimest, kuigi liikmesriikide pädevuses ja kohustus on äh, tagada äh, väärikas, äh, väärikad elamistingimused kõigile Äh, siin on mitu korda öelnud, et üle kuuesaja inimese on hukkunud, aga kodutud inimesed ei ela tänavatel mitte ainult talvel, vaid terve aasta läbi ja nende õigusi on rikutud. Euroopa kodanikud ootavad Euroopa Liidult enamat, nõuavad meilt solidaarsust ja ühtsust kõige haavatavamate suhtes. see olukord on enamat kui murettekitav. toon mõned näiteid. Kreekas on kodutute arv kahe aasta jooksul tõusnud kakskümmend viis protsenti, Ungaris ehm, ajavad politsei ja relvajõud kodutuid inimesi taga Prantsusmaal. me näeme seadusandluse vastuvõtmist, kus ähm, kodutuid inimesi äh, ja, ja prügikastis toitu otsivaid inimesi on hakatud kriminaliseerima. kuhu me jõuame sellise poliitikaga? järjest rohkem ja rohkem räägitakse kasinuskavadest, mille valitsused on vastu võtnud, nende tulemused saavad olema katastroofilised. kallid kolleegid, tõuskem ometigi üles ärge lubagem sellist asja enam juhtuda, härra volinik, Euroopa Liit peab oma rolli mängima, solidaarsus tuleb üles näidata liikmesriikide vahel ja Euroopa rahvu vastu, kohe tuleb kutsuda eh, kokku hädakohtumine ministrite nõukogus, ei ole mõtet istuda eh, ja päästa ainult pankasid, tuleb päästa elusid, me ei saa enam sellega viivitada, kõik liikmesriigid eh, peavad komisjonile selgitama, milliseid meetmeid on võtnud külma laine ajal inimeste aitamiseks, tuleb kohe aidata kõige haavatavamaid inimesi ja liikmesriigid, kes ei täida oma kohustusi, oleks, saaksid sankts-, neid, neid sanktsioneeritakse, ei tohi toetada seda, et liikmesriigid kriminaliseerivad inimesi, kes on tänavatele sattunud, ei tohi inimesi niimoodi kategoriseerida ja veel lõpetuseks, härra Barnier, Euroopa Komisjon peab kohe Äh, juurutama Euroopa kodutute inimeste strateegias, eesmärk on selge. ma tuletan teile meelde, mitte ükski inimene äh, aastaks kaks tuhat viisteist ei peaks olema enam sunnitud elama tänaval. meie peame üles ärkama S Euroopa vastu, Euroopa vastutavate organite jäine vaikus tapab inimesi, võeti ära mikrofon ära proua kõnelejalt. Eh, nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Karim. härra president, volinik, iga ühiskond leiab hindamist selle järgi, kuidas ta kohtleb oma kaitsetuid ja oma vanureid. meil hetkel on umbes kolm miljonit inimest, kellel ei ole fikseeritud kodukohta. Ühendkuningriigis minu kodukohas hüpotermia juhtumid vanemate inimeste hulgas on viimasel viiel aastal kahekordistunud ja probleem on niivõrd ulatuslikult muutunud, et mul ei tulnud üllatusena, kui ma täna Ühendkuningriigi juhtivat ajalehte vaatasin ja lugesin sealt pealkirjast, et surnuks on külmutud. jah, me räägime siin kodututest, see on kodutute probleem, aga mina väidan, et meil on vaja strateegiat selleks, et kodututega, nende olukorraga toime tulla ja nende olukorda parandada, kes on väga kaitsetud külma ilma ees, samas me peame ka äh, kehtestama meetmed nende jaoks, kes võib-olla satuvad kodutute olukorda seetõttu, et nad ei suuda tulla selle finantssurvega toime, mis neil praegu on. Euroopa Liidus me teame, et üha rohkem vallandatakse inimesi ja kakssada kolmkümmend Eh, inimest on viimasel päeval surnud külma tõttu. Eh, härra Tool rääkis viimasel nädalal kuuesajast hukkunust, see on suur häbi meie kõigi jaoks. volinik Barnier räägib, et meie käed on siin seotud, meie roll piiratud, aga me peame tugevdama oma tegevust liikmesriikides ja tähtis on, et parimad praktikad koordineeritakse ja jagatakse omavahel. Ahora kõnelejad katkestati, nüüd saab sõna proua Gabriele Zimmer eh, kuue fraktsiooni nimel sõna. härra president, eh, volinik Barroso, kallid kolleegid, külmalaine toob väga selgelt välja need õudsed möödalaskmised inimõiguste kaitsmisel Euroopa Liidus. poliitika liikmesriikides ja Euroopa Liidus on läbi kukkunud, seda üleüldiselt, üle kuuesaja inimese on kogu Euroopas surnud külmalaine tõttu ja sealhulgas on üle kaheksakümne surnu Poolas, üle saja kolmekümne Ukrainas, sajad tuhan-, sajad surnud Venemaal, aga ka Saksamaal on esimesed surnud äh, külmalaine tõttu. väga paljud inimesed äh, kas külmuvad surnuks või jõuavad haiglasse raskete külmavigastustega ja tegemist on tihti kodututega inimestega, kes sotsiaalsetel põhjustel elavad tänaval, vabas loodudes, parkides, tunnelites ja ka kütmata korterites, kuna energiahinnad on tõusnud, ei ole neil võimalik maksta küttearvete eest, seetõttu on kas küte lihtsalt välja lülitatud või kütet ei olegi korterites, sellepärast liikmesriigid peavad võimalikult kiiresti meetmeid välja töötamaks nende kaitsetute inimeste kaitsmiseks, sellepärast et nad lihtsalt külmetavad surnuks. kohalikke omavalitsusi tuleb toetada selleks, et hädavajalikud abimeetmed oleks tõesti võimalik ka välja töötada ja neid rakendada. kõige õudsem on see, et mitte keegi ei oska praegusel hetkel öelda, kui palju on Euroopa Liidus kodutuid, kui paljud inimesed on külmumise ohus. Euroopa Liidus ei ole ühtegi ühtset statistikat, ühtegi ühtset numbrit, mis näitaks täpselt, milline on olukord, isegi Saksamaa kohta pole meil selliseid arve. me nõuame töörühma loomist Euroopa Komisjonis selleks, et selliseid hädaolukordi erinevates regioonides arend- äh,, välja tuua ja leida inimesi, kellel on võimalikult kiiresti vaja abi ja neid siis ka abistada. meil on vaja Euroopa Liidus ühtset statistikat, kus oleks väga selgelt ja äh, mitmetasandiliselt välja toodud ähm, kodutuse probleem. et me saaksime selle kohta informatsiooni. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad vastavad seaduslikud ähm, meetmed välja töötama, meil on vaja Euroopa üleseid programme, korterite renoveerimiseks tõukefondide vahenditega on võimalik seda teha, kui neid vahendeid suurendatakse ja me kutsume ka üles pidama arutelu miinimumstandardite väljatootamiseks äh, kodutuse ja vaesuse osas. proua Zimmer, teie aeg on tõesti läbi ja me anname nüüd sõna viimasele kõnelejale selle päevakorrapunkti juures ja selleks on äh, volinik äh, Barnier, kes saab vastata eeltoodud äh, märkustele. mida tegid kolleegid? palun, härra Barnier. suur tänu, härra Rinaldi. nii nagu proua Talli meile hetk tagasi meelde tuletas, on kuussada inimest viimaste nädalate jooksul erinevates Euroopa riikides hukkunud ja tõesti, härra Rinaldi kutsus üles minutilisele leinaseisakule ja, ja me peame mõtlema nende inim-, nendele inimestele. Nende inimeste hukkumis, nende inimeste suur arv näitab sellele, kui terav see probleem see on. ja Euroopa Komisjon arvab küll, et on täiesti normaalne, et teie koda peab dialoogi meiega selle kohta, milliseid vahendeid tuleks kasutusele võtta, milliseid vastuseid välja kujundada antud olukorras proua Guillaume, nagu te teate, selles küsimuses lasub pädevus ennekõike liikmesriikidel. ja taoliste debattide peamine eesmärk, nagu praeguse debati eesmärk, on äh, suunata liikmesriike sellele, et nad kõik äh, omaenda koduriigis äh, aga ka üheskoos võtaks vajalikke meetmeid. mina ja minu kolleeg äh, põllumajandusvolinik käivitasime selle toiduabipaketi, miks, sellepärast et äh, nagu härra Tool ütles, sellest on äh, väga suur kasu nendele inimestele, kellel on käes puudus ja võib-olla saab kasu ka need, kes toitu pidevalt ära viskavad, suured supermarketid näiteks. aga see on siiski liikmesriikide pädevuses, teinekord isegi regionaaltasandil meie ei saa tegevuskavasid toiduabi osas kuidagi Euroopast juhtida aga tänu eh, teie toetusele ja härra Tšolosele õnnestus meil siiski veenda nõukogu sellest, kui oluline selline mm, pakett oleks, aga siiski see jääb eh, pädevusse. meil on teatav äh, võimalus siiski tegutseda. Äh, härra Karim ja proua Zimmer rääkisid siin asjadest, mis mulle on väga südamelähedane, nimelt üldhuviteenused, need äh, põhiteenused, mis tuleb ena-, inimestele tagada, olgu siis tegemist elu, elamupoliitikaga, olgu öö, äh, toitumispoliitikatega ja nii edasi, Euroopa saab kaudselt öö, äh, reageerida sellele, toetades nende inimeste ähm, tegevust, kes on kohapeal kõige tihedamini nende probleemidega öö, ähm, kitsikuses, ma toon ühe näite teema kohta, millega ma ise tegelen kui me sellest asjast, me rääkisime ühisturu uuest taaskäivitamisest ja kui volinik Almunia vaatas riigiabi reeglid üle, siis te näete nendest tekstidest, mis olid ka siin kojas mõni aeg tagasi arutelul, et seal on konkreetseid ähm, punkte selle kohta, et sotsiaalne kaasatus tuleb teenuste turul tagada ja samamoodi märkused riigiabi kohta, sotsiaalteenuste kohta vot need on need viisid, kuidas Euroopa Liidust võiks olla kasu ja kuidas Euroopa saaks oma rolli paremini täita. proua Guillaume ja proua Telli rääkisid äh, Euroopa kodutute strateegiast, nii nagu seda on nõudnud Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja härra Rinnanile vastuseks ma ütlen, härra Andori nimel vastan ma teile, et me oleme võtnud kuulda teie üleskutsed, me oleme võtnud juba meetmeid äh, selles osas, näiteks nagu rändepoliitika osas, äh, Euroopa elamupoliitika osas, äh, sotsiaalse innovatsiooni osas ja viitasin ka sellele, et rohkem peaks Euroopa rahastud sellele tähelepanu pööratama, näiteks nagu läbi äh, regionaalse arengu, regionaalarengu fondi Eh, numbrid, eh, mis minu ees on siiski suhteliselt kõnekad, eh, kaks tuhat seitse kuni kaks, kaks tuhat kolmteist kulutati sotsiaalfondist kümme miljardit sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks ning nende inimeste aitamiseks, kes on kõige kitsamas olukorras proua Telile ma ütleksin, et ma jagan, meie jagame teie tundeid selles osas, mis praegu toimub äh, mõnedes liikmesriikides, kus tõesti täiesti väljakannatamatuid asju on astutud kodutute inimeste vastu, seadusandlus, millega neid kriminaliseeritakse, see on, see on konkreetne rünnak äh, peavarjuta jäänud inimeste suhtes ja me, me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et need inimesed, kes, kes sellist asja teevad, vastutusele võtta härra Tool, äh, Euroopa äh, tsiviilkaitsesüsteem jäi mulle kõrvu teie Teie kõnest kavatseme sellele tähelepanu pöörata ja tulla välja konkreetsete sammudega üsna pea, et tõesti kujuneks välja Euroopa nii-öelda tsiviilkaitsesüsteem selleks, et reageerida äh, sündmustele Euroopa Liidust väljaspool, aga ka siis, kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik äh, satub selliste ohtude ja raskuste ette, äh, nagu me oleme näinud äh, tavaliselt siiski mujal maailmas toimuvad. Euroopa Parlament on näidanud üles väga õilist algatust seda debatti käivitades, me oleme teiega äh, Äh, täiesti ühel meelel, tegemist on väga tõsise kriisiga äh, ja äh, loomulikult praegu Euroopa halb majanduslik olukord on viinud selleni, et inimesi on järjest rohkem ja rohkem tänavatel ja sellepärast on sellel kodutute kriisil väga selge Euroopa dimensioon ja Euroopa peab sellega tegelema me peame tagama selle, et, et rohkem inimesi ei tapu, satuks tänavatele, selleks on olulised ka majanduskriisi vastu võetud meetmed, näiteks nagu krediidile juurdepääsetavuse suurendamine ja nii edasi. suur tänu, härra volinik, härra Barnieri sõnavõtuga on see voor läbi ja võime kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde härra Antonio Massip Hidalgo raport siseturu ühtlustamise